selles küsimuses ka ikkagi protokolli kirja. Äh, kuigi mul läksid need äh, teemad segamini. jah, teie kõne pannakse ka protokolli kirja selle päevakorrapunkti all. Teie jõupingutused ei ole läinud vett vedama, proua Pasescu istung jätkub homme, neljapäeval, kuuendal mail kella üheksast üheni ja praegu istung on lõppenud ja head ööd!